Uh, good morning everybody, I will now start the meeting. tere hommikust, alustame oma koosolekut. ja ma hakkan kohe kiiresti rääkima ka uh, rootsi keelt, uh, enne kui me asume hääletama. ka rootsi keeles tere hommikust, tere tulemast koosolekule, esimene punkt meie tänases päevakorras, päevakorrapunkt number üks on päevakorra vastuvõtmine ja päevakorra kinnitamine mingisuguseid muudatusettepanekuid päevakorrale pole tehtud, nii et ma siis kuulutan päevakorra kinnitatuks. päevakorrapunkt number kaks, juhataja teadaanded. ja juhataja teadaannete hulgas sooviksin teile teada anda, et kaheteistkümnes november poolepäevane koosolek on kahjuks tühistatud, mõnikord on meil nii palju tööd, et meil ei ole piisavalt aega. kuid ähm, paraku see pool päeva on nüüd meie töökavast väljas. päevakorrapunkt äh, number kolm, juhataja teadaanne koordinaatorite soovituste kohta. koordinaatorite soovituste protokoll äh, või koordinaatorite kohtumise protokoll üheksateistkümnendast 19 äh, septembrist on meie paberite hulgas, kui teil midagi, mingisuguseid vastuväiteid ei ole, siis äh, loen käesolevaga protokolli vastuvõetuks. ja sellega jõuamegi päevakorrapunkti number neli juurde. ja sisenejatel palun pisut vaiksemalt siseneda, et me saaksime rahulikult hääletama hakata, suur tänu teile selle eest ja nüüd äh, hääletame siis äh, esimese dokumendi üle vananemisega seotud haiguste ennetamine naistel. kas äh, raportööril proua Angelilil on midagi öelda, soovite sõna? Grazie Presidente, e, oltre a ringraziare ovviamente. suur tänu, lugupeetud esimees. ma tahaksin tänada kõiki kolleege et nad on väga aktiivselt meie töös osalenud, kuid lisaks sellele tahaksin ma ka rääkida muudatusettepanekust kolmkümmend kolm. sellega seoses on meil üks tõlkeprobleem, vähemalt ingliskeelses versioonis Äh, Itaalia, itaaliakeelses tekstis räägitakse esmatasandi tervishoiust, aga ingliskeelses tõlkes räägitakse äh, ter-, eratervishoiust või äh, paistab, et sõna primary on tõlgitud sõnaga private ehk siis esmatasand on tõlgitud spetsialiseerimisega või eratasandiga. ja ma tahtsin lihtsalt kontrollida, et kõik keeleversioonid on õiged, me räägime siin siiski esmatasandi arstiabist, mitte erasektori arstiabist. suur tänu, väga hea, et te selgitasite selle, sellepärast et esmatasandil ja erasektoril on tõesti vahe. jah, vähemalt minu silmis on need kaks mõistet tõesti erinevad ja rohelised, kas soovite siiski osade kaupa hääletada? rohelised soovisid seda selles küsimuses ja ma mõistan, et te tahate seda, kuid kuid ma tahtsin teada, et te ei, kas teid häiris see sõna erasektor? ahah, sellisel juhul te ei soovi osade kaupa hääletust siin. niisiis muudatusettepanekut kolmkümmend kolm ei hääleta seetõttu osade kaupa ja nüüd asume hääletama. kõigepealt esimene muudatusettepanek, muudatusettepanek seitsekümmend viis, kes on poolt, tõstke käed, kes on vastu. teeme uuesti. kes on poolt, tõstke käed, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud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 vastu võetud. kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. suuline mahe, muudatusettepanek kaheksakümmend kaheksa, kas kellelgi on midagi selle vastu, suulise muudatusettepaneku vastu? ei ole, sellisel juhul hääletame suulist muudatusettepanekut. kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend üheksa poolt muudatusettepanek kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kolm ja üheksakümmend neli identsed, hääletame koos, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend seitse, üheksakümmend kuus langevad ära, hääletame üheksakümne üheksandat, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üks ja sada neli identsed, hääletame koos, hääletame ka osade kaupa. alustame esimesest osast, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda teist osa. muudatusettepanekud sada üks, sada neli, teine osa, hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud. täiesti selgelt vastu võetud. muudatusettepanek sada kaks. ja siin on ka vaja selgitusi Teie dokumentides on kirjas, et äh, muudatusettepanek sada kaks on üks muudatusettepanek, muudatusettepanek sada kolm on aga osade kaupa, aga tegelikult on vastupidi. me peame osade kaupa hääletama muudatusettepanekut sada kaks ja mitte muudatusettepanekut sada kolm. aga tekst, mis on kirjas äh, muudatusettepaneku sada kolm juures, on õige, aga see peaks lihtsalt olema muudatusettepaneku sada kaks juures. kas kõik said aru? väga oluline on, et te oleksite sellest aru saanud nii et hääletame sada kahte osade kaupa, mitte sada kolme. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada viis, see langeb ära. nii et hääletame nüüd saja viiendat, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kümme poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viisteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja seetõttu mitmed muudatusettepanekud langevad ära, hääletame saja kahekümnendat muudatusettepanekut, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend üks ja sada kakskümmend kolm on identsed, hääletame neid koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek sada kakskümmend kaks langeb ära, hääletame muudatusettepanekut sada kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame muudatusettepanekut sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend seitse poolt,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 sada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et seda tuleb elektrooniliselt kontrollida. hääletus on alanud, muudatusettepanek sada viiskümmend kolm. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. hääletame muudatusettepanekut sada viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. sada viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime muudatusettepanekut sada viiskümmend seitse, hääletus on alanud, muudatusettepanek sada viiskümmend seitse. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek sada viiskümmend kaheksa, kes on poolt,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 erapooletud, vastu võetud sada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seetõttu hääletame nüüd muudatusettepanekut sada seitsekümmend. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame muudatusettepanekut sada seitsekümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame muudatusettepanekut sada kaheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend seitse poolt kõik, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend kaheksa langeb ära, hääletame saja kaheksakümne üheksandat, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime muudatusettepanekut sada kaheksakümmend üheksa. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada üheksakümmend, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame muudatusettepanekut kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud siis läheme muudatusettepaneku kakskümmend neli juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend viis poolt, vastu. teeme uuesti, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek kolmkümmend kolm ja tuletan teile meelde, et enam ei hääleta osade kaupa, hääletame seda koos tavaliselt. muudatusettepanek kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud ma arvan, et kolmekümne neljandat peame me küll kontrollima. hääletus on alanud, muudatusettepanek kolmkümmend neli. hääletus on lõppenud. okei okay,, there has been something wrong with the translation because uh, half of paistab, et siin on ka tõlkega midagi äh, valesti jälle võib-olla ma hääletasin liiga kiiresti ja tõlge ei jõudnud mulle järele. hääletame muudatusettepanekut kolmkümmend viis. kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kuus ja kolmkümmend kaheksa, hääletame neid koos, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend seitse, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. ja me peame nüüd tagasi minema, unustasime hääletada muudatusettepaneku kolmkümmend. ja hääletame nüüd siis muudatusettepanekut kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. ja nüüd jällegi kolmkümmend üheksa. ma arvan, et hääletame kolmekümne üheksandat. hääletame siis kolmekümne üheksandat, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud,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 erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend viis, see langeb ära, hääletame viiekümne kuuendat, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend seitse. Äh, hääletame ka seda siiski, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime muudatusettepanekut seitsekümmend kaks. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. seitsekümmend üks langeb ära, hääletame seitsmekümne kolmandat muudatusettepanekut, seitsekümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kas me võiksime järgmisi muudatusettepanekuid hääletada ühtse plokina? sobib teile see? teeme siis seda. hääletame ülejäänud muudatusettepanekuid koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd hääletame kogu resolutsiooni ettepanekut. hääletus on alanud. The vote is open, still open and we hääletus on endiselt alanud, endiselt kestab. hääletage, hääletage. hääletage veel, meil on veel mõned hääled puudu. üks hääl on puudu. hääletus on lõppenud. vastu võetud. õnnitleme raportööri. We now take in the next voting list and uh, that's about sec- järgmine hääletus, nimekiri tütarlaste seksualiseerimine. ja proua Süütlevska, kas soovite sõna? jah, suur tänu, lugupeetud äh, esimees. ma tahaksin tänada kõiki meie komisjonis, äh, kes esitasid muudatusettepanekuid. nagu te teate, muudatusettepanekuid esitati palju sada kolmkümmend neli, mina olin ainult kahekümne kahele vastu nii et nagu te näete, olen ma olnud, olnud väga koostöövalmis kõikide fraktsioonide suhtes. ja mul ei ole midagi selle vastu, kui kustutame ära lõike üksteist, kuid kahjuks ei äh, saanud ma toetada muudatusettepanekut seitsekümmend kuus, üheksakümmend kaks ja üheksakümmend neli muudatusettepanekut, mille esitas esimees ise. ma ei saa neid toetada sellepärast, et ma leian, et kuueaastane, üheksa aast-, kuueaastased ja üheksa-aastased tüdrukud äh, kindlasti ei ole valmis äh, selleks, äh, et neile õpetatakse reproduktiivtervisest asju või, või raseduse ärahoidmisest aga kõigi muude muudatusettepanekute osas äh, ma äh, tahan teid tänada ja loodan, et te toetate mind. To vote, so we start with, I also want to also mention that I think uh, the rapporteur think uh, we uh,, there is a Uh, it's wrong. siis võime hakata hääletama, äh, aga raportöör arvas, et hääletusnimekirjas on mõned valed asjad, kas te soovite selgitada midagi, muudatusettepanek üheksakümmend neli, seal peaks, see peaks üheksakümmend neli, see peaks olema lisandus. me anname teile igal juhul sõna siis, kui te tahate midagi selgitada üheksakümne neljanda juures, aga hääletame nüüd muudatusettepanekut nelikümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et me peaksime kontrollima muudatusettepanekut nelikümmend viis, hääletus on alanud üks Rahvapartei liige on üle. hääletus on lõppenud. ma ei tea, kuidas nüüd hääletada. ma arvan, et me peaksime uuesti hääletama. sellepärast, et üks Rahvapartei liige on üle, liiga palju hääletuskaarte on Rahvaparteilt praegu. hääletame uuesti muudatusettepanek nelikümmend viis hääletus on lõppenud, vastu võetud. nelikümmend neli, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend on tagasi võetud, nelikümmend üheksa ei hääleta, suuline muudatusettepanek raportöörilt siis. kas kellelgi on midagi suulise muudatusettepaneku vastu? minul ei ole olnud aega selle muudatusettepanekuga tutvuda, see muudatusettepanek esitati eile õhtul hilja, mina olen sellele vastu. jah, sellele oldakse vastu, sellisel juhul suulist muudatusettepanekut ei hääletata. hääletame siis muudatusettepanekut nelikümmend kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend neli poolt, äh, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. suuline muudatusettepanek viiskümmend seitse ja viiskümmend kaks langevad ära, hääletame nüüd muudatusettepanekut viiskümmend viis, ei vabandust, hääletame viiekümne kuues on tagasi võetud, hääletame viiekümne viiendat ja viiekümne kaheksandat, et ei hääletata, hääletame muudatusettepanekut viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. me võime seda kontrollida, kui soovite, kontrollime muudatusettepanekut viiskümmend üheksa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuekümne kolmandat ei hääleta, suuline muudatusettepanek järgneb sellele. kas kellelgi on midagi selle suulise muudatusettepaneku vastu? ja minul on jällegi midagi selle vastu, sellepärast et ma ei ole sellega tutvunud sellisel juhul jällegi see suuline muudatusettepanek langeb ära ja hääletame muudatusettepanekut kuuskümmend neli. kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus, kontrollime kuuekümne viiendat, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud muudatusettepanek kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaheksa langeb ära, kuuskümmend kuus samuti, hääletame kuuekümne üheksandat, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend üks poolt. kontrollime kuuekümne üheksandat, kui soovite. hääletus on alanud, kuuskümmend üheksa hääletus on lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend, kontrollime seitsmekümne esimest. hääletus on lõppenud. vastu võetud Äh, võib-olla siis kontrollime kogu aeg. muudatusettepanek seitsekümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kontrollime seitsmekümne teist muudatusettepanekut, võib-olla tulemus on sama nagu eelmine kord. hääletus on lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud. tagasi lükatud, olen ma kindel. sellisel juhul te lihtsalt ei tõsta oma käsi piisavalt kõrgele, kontrollime siis seitsmekümne kolmandat muudatusettepanekut. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud ühe, üks hääl on rohkem pooldajaid. ja ma arvan, et kontrollime nüüd siit siis kõiki, seitsekümmend neli hääletame elektrooniliselt. hääletus on lõppenud, vastu võetud seega seitsmekümne kuuendat, kaheksakümne esimest, seitsmekümne viiendat ja kaheksakümne teist me ei hääleta, need langevad ära, hääletame kaheksakümnendat muudatusettepanekut. hääletus on alanud, kaheksakümnes muudatusettepanek. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud ühe häälega. kaheksakümmend kolm kontrollime, hääletame kohe seda elektrooniliselt. Janake takkis lükati tagasi. aga seitsekümmend neli võeti vastu. hääletame siis hoopis muudatusettepanekut kaheksakümmend neli. kaheksakümmend neli elektrooniline hääletus on alanud The vote is closed. hääletus on lõppenud, vastu võetud, hääletame muudatusettepanekut kaheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. terve rida muudatusettepanekuid langevad ära, hääletame üheksakümne esimest, kes on poolt vastu, erapooletud. ma arvan, et üheksakümne esimest muudatusettepanekut tuleb kontrollida. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. üheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime muudatusettepanek üheksakümmend kaks The vote is closed. hääletus on lõppenud. kaks häält rohkem on pooldajate poolel. üheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend neli, suuline muudatusettepanek. annan sõna raportöörile, palun, kui soovite midagi selgitada. Te tahtsite siia midagi lisada ei, tegelikult ei tahtnud, teil on õigus, kõik on täitsa õige hääletusnimekirjas. sellisel juhul, kui kellelgi ei ole midagi suulise muudatusettepaneku vastu, siis hääletame seda, ei ole. kas te soovite selgitada suulist muudatusettepanekut kõigile? milles see seisneb? It's a split vote, yeah. So no, it's an... It's a, so it's an... Yeah, but it's an addition to... Yeah. If you look in the, in, in the last page in your, in your voting list, ah, so, okay. please. Vaadake hääletusnimekirja viimast lehekülge. Na końcu listy, proszę Państwa, e, są, jest... No, daamid ja härrad. Nimekirja lõpus, lõikes kümme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 hääletame siis suulist muudatusettepanekut äh, nii, nagu see on kirjas hääletusnimekirjas. Äh, hiljem äh, muudatusettepaneku üheksakümne viis juures on see suuline muudatusettepanek kirjas, nii et siis on hääletusnimekiri, oli alguses õige. üheksakümne neljanda puhul ei ole mingisugust suulist muudatusettepanekut, me hääletame seda lihtsalt osade kaupa. kas kõik said aru? hääletame nüüd siis esimest osa üheksakümne neljandast muudatusettepanekust, kes on poolt? vastu? erapooletud? Äh, mul on tunne, et vastu võetud, äh, kuid võib-olla ma tegin seda liiga kiiresti. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, ma arvan, et tagasi lükatud. kontrollime seda. üheksakümne neljas muudatusettepanek, teine osa, hääletus on alanud The vote is closed. hääletus on lõppenud. vastu võetud üks hääl on rohkem pooldajatel. muudatusettepanek üheksakümmend kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend seitse on tagasi võetud, hääletame üheksakümne viiendat muudatusettepanekut, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd suuline muudatusettepanek raportöörilt kas kellelgi on midagi sellele suulisele muudatusettepanekule vastu? rohelistel on midagi selle vastu, äh, siis sellisel juhul me üldse ei hääleta keset. ja nüüd siis muudatusettepanek üheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss, kontrollime üheksakümne kaheksa, kaheksandat, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. ehkki tulemus oli tasavägine. kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja seega terve rida muudatusettepanekut langeb ära, hääletame muudatusettepanekut sada neli, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda hääletus on alanud, muudatusettepanek sada neli. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige üksteist, eraldi hääletus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada seitse, kes on poolt. vabandust, see langeb ära, nii et hääletame nüüd muudatusettepanekut sada kümme, kes on poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud, kui ma ei eksi. kontrollime, muudatusettepanek sada kümme, hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, kahjuks kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame muudatusettepanekut sada neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime muudatusettepanekut sada, sada viisteist hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud. sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kui ma ei eksi sada üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. hääletame muudatusettepanekut sada kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud kontrollime seda elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kontrollime seda. sada kolmkümmend neli elektrooniline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek number üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolm ja viis on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et seda tuleb kontrollida, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek üheksa, kes on poolt? vastu. erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksa vabandust, hääletame muudatusettepanekut kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime neljateistkümnendat. hääletus on alanud, muudatusettepanek neliteist hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. aga tulemus oli õige tasavägine, muudatusettepanek äh, viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitseteist, seda ei hääleta, hääletame kaheksateistkümnendat, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tahate kontrollida? kontrollime muudatusettepanek kakskümmend, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. ma näen ainult käsi, ma ei vaata koordinaatoreid, ma ei vaata mitte midagi, sellepärast et inimesed ütlevad, tuleb vaadata koordinaatorit. see ei ole tegelikult tõsi, sellepärast ei tea ju, et kas inimesed hääletavad nii, nagu koordinaator neil palub seda teha. kui te ei tõsta oma käsi, äh, siis ma näen oma silmadega teie käsi, kui te ei tõsta oma kätt kõrgele, siis ma ei näe seda. aga mul on väga hea meel, et te palute mul asju üle kontrollida. kui te tunnete end ebakindlalt, paluge mult kontrolli. ja nüüd läheme edasi. muudatusettepanek kakskümmend kaks. kes on poolt? vastu? erapooletud? täiesti selgelt vastu võetud. kakskümmend kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud kontrollime kahekümne kolmandat. hääletus on alanud, muudatusettepanek kakskümmend kolm. hääletus on lõppenud, vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kuus muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud,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 erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend viis on tagasi võetud, nii et äh, kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kuus, kontrollime seda. hääletus on lõppenud, vastu võetud üks hääl rohkem on plusside poolel. kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, muudatusettepanek kolmkümmend seitse. hääletus on alanud, muudatusettepanek kolmkümmend seitse. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa, hääletame seda kohe elektrooniliselt hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kolmkümmend üheksa on tagasi võetud, nii et nüüd läheme muudatusettepaneku nelikümmend juurde. vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud tahate kontrollida, kontrollime muudatusettepanekut nelikümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud isegi neli häält on rohkem vastuolijate hulgas. nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd hääletame kogu resolutsiooni ettepanekut hääletus on alanud. Missing one. veel üks hääl on puudu. hääletus on lõppenud. resolutsioon, ettepanek on tagasi lükatud. kaks häält on rohkem. vastuolijaid, tulemus on kaksteist, neliteist. We, we then moving on to the next item. jätkame järgmise päevakorrapunktiga number kuus, aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas aastal kaks tuhat üksteist ja Euroopa Liidu poliitika selles valdkonnas hääletus. kas te palun võiksite olla veidi vaiksemad?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 vabandust. Äh, plokina hääletamisel ollakse vastu, nii et jätkame samamoodi. pärast ühte vist on võimalik plokina hääletada, nii, niisiis üheksateist kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime muudatusettepanekut üks, hääletus on avatud. The vote is closed. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud nüüd küsin, kas saame ülejäänud muudatusettepanekud plokina võtta? võtame kõik muu peale kaheksa. selline asi ei ole võimalik. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd võtame muudatusettepaneku kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd resolutsioon tervikuna, hääletus on avatud. And the vote is closed. hääletus on lõppenud. see on selgelt vastu võetud. We then have the voting list on the proposal for regulation. nüüd äh, äh arvamuse projekti vastuvõtmine õigusprogramm ajavahemikuks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend kas raportöör soovib sõna? ei, sellisel juhul saame hääletusega alata. muudatusettepanek neli. tundub, et need saab võtta plokina. Eh, not in my perspective. minu arust küll mitte. pärast muudatusettepanekut kakskümmend kuus minu arvates saab võtta seda plokina. kakskümmend viis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 aga kui kakskümmend kolm on vastu võetud, siis kakskümmend neli langeb ära. ehk siis kakskümmend neli langeb ära, meil on roheliste poolt selline luba antud. niisiis muudatusettepanek seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime muudatusettepanekut seitse, hääletus on avatud. The vote is closed. hääletus on lõppenud vastu võetud. see tähendab, et kakskümmend viis, kakskümmend kuus langevad ära, kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. no there, there's no here, okei okay.? kuulen siit vastuhääli plokina hääletamisele, niisiis äh, kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime kolmekümmend kolme. The vote is closed. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm, neliteist poolt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 nüüd äh, resolutsioon tervikuna, hääletus on avatud. hääletamine on lõppenud ja selgelt vastu võetud. suur aitäh! ja õnnitlused raportöörile. nüüd punkt kaheksa, ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega kehtestatakse Horisont kaks tuhat kakskümmend. kas on võimalik võtta seda plokina? kas sellele on vastuvõtjaid? ja siis hääletame tervega, kes on poolt, vastu, erapooletud. tundub, et selgelt vastu võetud. ja nüüd on ettepanek võtta vastu määrus Euroopa rahvastikustatistika kohta. küsin, kas me saame võtta selle plokina? jah. kes on poolt? vastu, erapooletud? vastu võetud.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 nii et palun võtke istet. If you please take your seats and if you and I will now change. Äh, jätkan nüüd rootsi keeles. ja kui te tõesti leiate, et peate vestlema, siis saate seda teha ukse taga, seal on päris palju ruumi. luban teile jätkame siis järgmise punktiga meie päevakorras, jätkan nüüd rootsi keeles. meil on visiit Saksamaa Bundestagist äh, ja suur rõõm on tervitada teid siin meie koosolekul. see on delegatsioon äh, perekonna, eakate, naiste ja noorte küsimuste komisjoni liikmeid tere tulemast teile kõigile ja kindlasti ootame, mis teil on rääkida. Elka Ferner, Krister Hummer, Monika Lassa ja komisjoni juht Sibüla Lauris on siin. tean, et te olete siin ka varem käinud. olite siin kolmandal oktoobril, kui meil oli see suur konverents niisiis, mul on äh, suur rõõm teid täna siin tervitada. räägime päris palju sellest, kuidas luua kontakte parlamendiliikmete, äh, Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamenti vahel. ja annan teile nüüd sõna selleks, et äh, meie liikmetega arvamusi vahetada. proua Lauris, teil on sõna härra esimees, suur aitäh kutse eest ja aitäh, et andsite meile võimaluse siin oma seisukohti esitada. me oleme delegatsioon perekonna, eakate naiste ja noorte küsimuste komisjonist Saksa Bundestagist. kogume informatsiooni võrdsusega seotud küsimuste kohta. see on meie jaoks oluline teema, see on midagi sellist, mis mida tihtipeale on rõhutanud ka Euroopa Parlament. Euroopa Parlament ütleb meile, et soovitav oleks, kui äh, nõukogudes on võrdne esindatus, see on Saksa Bundestagis vastuoluline küsimus, seetõttu tahaksime me kuulda neid erinevaid seisukohti ning äh, debatte, mis Euroopa tasandil selles küsimuses toimuvad meil olid eile sel teemal vestlused voliniku proua Redinguga, aga ka parlamendiliikmetega ning eh, kodanikuühendustega. teine võrdsusega seotud küsimus, mis meie jaoks oluline on eh, palgalõhe sugude vahel. see on veel üks teema mis äh, Euroopas seadusandluses äh, sees on direktiivi vormis. meil on veel tööd teha Saksamaal, et vähendada seda palgalõhet. et äh, võrdse töö eest saaks võrdset palka, Saksamaal kindlasti siin veel on puudujääke ning meil on vaja teha tööd selleks, et neid vähendada. keeruline on leida lahendusi, tunnistan seda ma arvan, et parlamentaarne arvamuste vahetamine on äärmiselt oluline. kolmanda oktoobri konverents oli äärmiselt positiivne sõnum minu jaoks. leidsin, et äh, seadsime endale mõningad väga selged eesmärgid. Äh, võrdsus näitab Euroopas kvaliteeti ja lahendusi tuleb võtta tõsiselt hetkel ei, ei ole meil Berliinis istungjärk ja seetõttu on meil siin see nädal rõõm teiega siin olla, lähme siit edasi Pariisi. niisiis on meil äh, vestlused mitte ainult meie Euroopa partnerite, vaid ka meie Prantsuse partneritega ning äh, loomulikult olete te alati Berliinis teretulnud. lõpetaksin siin ja annaksin sõna ka oma kolleegidele, kui lubate, aga loomulikult see sõltub teist, härra esimees jah, palun, teil on sõna. aitäh. tahaksin lisada paar sõna sellele, mida ütles proua Lauriš. sookvoodid juhtpositsioonidel, ma arvan, et me peame siin selge sõnumi saatma. inimesed, kes on sellega tegelenud, on oodanud aastakümneid, et midagi ära tehtaks ja midagi eriti juhtunud ei ole. ma arvan, et me peame tegema kõike selleks, et seda saavutada, kasutama igasuguseid parlamentaarseid võimalusi nii Euroopa Parlamendis kui liikmesriikide parlamentides selleks, et selles küsimuses edasi minna. eile oli meil võimalus vestelda proua Redinguga ja me loodame, et komisjon esitab juba sel aastal ettepaneku, aga see on ainult esimene samm. küsimus on, mida, millised saavad olema liikmesriikide valitsuste positsioonid ja kui palju saavad liikmesriikide parlamendid määratleda omaenda valitsuste seisukohad Euroopa tasandil ja millisel määral saab Euroopa Parlament parandada komisjoni ettepanekuid nii, et äh, progress oleks kiirem kui see, mis on toimunud viimase neljakümne aasta jooksul. tahaksin küsida ühe küsimuse äh, palgalõhe ning äh, naiste kohta juhtpositsioonidel oleme nõus, et Saksamaal tuleb ära teha rohkem nii et meil on vaja suuremat toetust ka Euroopa tasandil, aga tahaksin puudutada veel ühte küsimust. emandusdirektiiv. olen kuulnud, et eh, hetkel kättesaadavad ettepanekud eh, ei ole olnud eriti edukad, nii et eh, ehk sa võiksite öelda, millised äh, võimalused veel on, kas on võimalus saavutada kompromissi, sest et äh, kui asjaga ei olda otseselt seotud, siis on väga keeruline aru saada, milline on asjade seis hetkel. aitäh. aitäh selle eest. ja nüüd annan sõna Euroopa Parlamendi liikmetele kõigepealt proua Lulling. võtan sõna saksa keeles. härra esimees, Bundestagi kolleegid, tahaksin lühidalt vastata teie lühikestele küsimustele. mis puudutab kvoote, see on sama vastuoluline siin, nagu see on ka Bundestagis erinevate fraktsioonide vahel mul endal on samuti terve rida küsimusi. mis puudutab meie süsteemi, siis mina pooldan vabaturumajandust, ma ei ole poliitiliste kvootide vastu, kui seda otsustavad parteid ja kui on mõni riik, mis arvab, et kvoodisüsteem peaks eksisteerima rahvusvahelistes institutsioonides, siis äh, jah, seda tuleks ka teha, aga mind häirib see, kui hakatakse kvoote kehtestama turumajanduses. sest eh, kui me hakkame ettevõtetele ette kirjutama, mida nad tegema peavad, siis see ei ole hea. tuleb eh, arvesse võtta ka sotsiaalõigust liikmesriikides, mis eh, on liikmesriigiti erinev. näiteks Luksemburgi seadused ei äh, näe ette nõukogusid, ainult juhatused, mis on märkimisväärselt erinevad. ka proua Reding on Luksemburgist, äh, rääkisin temaga ja ütlesin, et äh, kui asi on Euroopa Parlamendis nii keeruline, et me ei saa meest nimetada keskpanga juhiks, siis proua Ering ütles, et äh, mis puudutab nõukogusid, siis siin ei olegi küsimus kvootides. majanduskomisjonis äh, peaks tulema selles küsimuses kuulamine, sest äh, Keskpanga nõukogus on kuus inimest ja üks ametikoht on praegu vaba viimaste aastate jooksul ei ole Keskpanga nõukogus olnud mitte ühtegi naist. viimase eh, pooleteist aasta jooksul on aga sinna määratud kolm meest. ja kui meil on eh, riik, kus on ainult kuuskümmend või kaheksakümmend eh, inimest, kelle tuhat, kelle vahelt valida, siis eh, peaks olema kergem kui siis, kui on valimine üle saja tuhande. ja jällegi eh, on eh, tekkinud olukord, kus suuremad riigid on väiksematega vastakuti pandud. see tsirkus, mida me siin Euroopa Parlamendis näeme, et äh, Mershile ollakse vastu, ma arvan, et sellega ei tehta naistele mitte mingisuguseid teeneid. nii et ma arvan, et me peaksime seda küsimust äh, arutama, meiega peaks konsulteerima. aga meil on ainult äh, konsultatiivne roll nende ametisse määramiste puhul. ja riigijuhid, valitsusjuhid võivad meid ka täielikult ignoreerida tahtnud teha lihtsalt selle märkuse, mina olen kõige vanem naine parlamendis. aastal tuhat üheksasada kuuskümmend viis olin ma kõige noorem parlamendiliige. ja naiste asjad äh, on olnud minu teemaks äh, terve selle aja, kui ma olen poliitikas olnud. me oleme väga palju saavutanud, aga seda olles mõistlikud Äh, piisavalt palju on mõistlikkuse puudumist teistes valdkondades. seda tahtsingi öelda kvootide kohta. nüüd, mis puudutab äh, sugudevahelist palgalõhet, äh, need väärtused on keskmised, need numbrid, mis on ära toodud, on keskmised ja tegelikult ei anna selget pilti sellest, kas võrdse töö eest saadakse võrdset palka minu riigis on meesbussijuhid, kes teenivad märkimäärselt vähem kui teised meesbussijuhid, sest eh, need, kes töötavad avalikus sektoris, saavad tunduvalt paremat palka kui eh, erasektori töötajad, nii et keskmised ei näita mitte midagi. rida aastaid tagasi, kui terasetööstus Luksemburgis veel tugevalt esindatud oli oli meil Euroopa statistika töötajate kohta, kontoritöötajate ja tööliste kohta erinevates riikides, meeste ja naiste vahel erinevates riikides ja Luksemburg oli selle skaala alumises osas, sest ehm, meie riigis ajal, kui terasetööstus ja kaevandus olid väga tugevad, olid ainukesed seal töötavad naised, koristajad ja loomulikult nad teenisid vähem kui kõrgelt kvalifitseeritud järelvaataja kuskil tehaseliinide juures, nii et loomulikult et ei saanud nad sama palju palka. direktiiv on muidugi hea, kui mul oleks aega, siis ma võiksin tuua teile ka näiteid selle kohta, mida me oleme saavutanud kuuekümne viienda aasta direktiiviga, tuleb lihtsalt käituda julgelt kui teid diskrimineeritakse ja seda ettevõttes, mitte siis riiklikul tasandil. Luksemburgis, kui meil oli keraamikatööstus, siis seal alati teenisid mehed vähem kui need mehed, kes olid kaevanduses või terasetööstuses, nii et see ei näita mitte midagi. direktiiv on väga hea, aga seda peab lihtsalt rakendama ja äh, kui teil on näited selle kohta, kus direktiivi ei rakendata, siis tuleb loomulikult sellega tegeleda. minul on näiteks näited selle kohta, kuidas meeskoristajad teenivad vähem kui naiskoristajad. kui äh, ja tööandja pidi maksma kakskümmend viis tuhat äh, tagantjärele palka nendele naistele, kes, keda diskrimineeriti, see on veel üks näide. kindlasti on näideid veel, aga mul ei ole aega neid loetleda, nii et vale oleks öelda, et meil on vaja uut direktiivi. seitsmekümne viienda aasta direktiiv ajast, kui meil oli üheksa liikmesriiki nüüd meil on kakskümmend seitse, varsti kakskümmend kaheksa uue direktiiviga me ei saavuta midagi. asjad on, nagu nad on, Ühendkuningriigiga meil ei õnnestu saavutada midagi paremat sellest, kui see, mis meil juba on, mis puudutab äh, võrdse töö eest võrdset tasu saamist. kui kedagi aga diskrimineeritakse, siis nad peavad tegutsema ja tagama, et direktiiv ikkagi saaks rakendatud. nüüd emadus. mina ei hääletanud selle direktiivi poolt, sest äh, ma teadsin, et äh, nõukogu sellega ei nõustu. ja mina leidsin, et seal oli liiga palju. see on emaduse kohta käiv direktiiv, kui me oleksime järginud komisjoni joont, siis oleksime me saavutanud äh, väga palju naiste jaoks viim-, paljudes riikides viimaste aastate jooksul. mõnedes riikides on ainult neljateistnädalane emaduspuhkus meil on kuusteist nädalat äh, mõned riigid on selle asja liiga kaugele viinud, me oleme sinna direktiivi liiga palju asju pannud, sest et see puudutab vanemapuhkust, isaduspuhkust, me oleme kõik asjad sinna sisse toppinud. mina olin äh, tol ajal raportöör äh, selles, et äh, füüsilisest isikust ettevõtjad saaksid äh, samamoodi koheldud, seal me rääkisime samuti emaduspuhkusest ja sotsiaalkaitsest, üritasin olla mõistlik, ma ei tahtnud, ma ei suutnud küll saavutada kõike, mida tahtsin nõukogult, aga mul õnnestus siiski tagada, et saavutasime progressi. kui te olete mõistlikud, siis on võimalik asjad tehtud saada, aga vastasel juhul mitte ja Euroopa Parlamendi emadusraport äh, on selge näide sellest, kuidas valesti asju ajada. lõpetan siin. Eh, eh, aitäh. äkki te lubate mul veel anda sõna mõnele parlamendisaadikule ja siis anname teile võimaluse vastamiseks. seega sõna saab proua Estrella. Eh, palju tänu, esimees. kõigepealt sooviksin eh, südamest öelda tere tulemast kolleegidele Saksamaa Bundestagist ning eh, toetan ka seda küsimust, mis e-, esitati, mis puudutab ähm, emaduspuhkuse direktiivi. Ähm, tegemist on tõesti suure mureküsimusega ka meie Euroopa Parlamendi jaoks. minu raport võeti Euroopa Parlamendis vastu oktoobris kaks tuhat kümme ja sellest ajast alates on äh, teema täiesti jooksnud ummikusse, blokeerunud nõukogus. vaatamata sellele, et äh, on äh, tuldud välja erinevate algatustega Euroopa Parlamendi poolt, äh, on esitatud suulisi küsimusi, kirju näiteks Taani eesistujale, on korraldatud erinevaid koosolekuid erinevate eesistujate ajal me oleme kõik selle töö ära teinud, äh, näiteks Poola eestumise ajal ehm, toimusid koosolekud äh, ning siis äh, toimus ähm, Sotsiaalküsimuste Nõukogu, mis oli pühendatud sellele teemale, aga vaatamata kõikidele jõupingutustele, mm, sammudele, mis on astutud erinevate eesistujate ajal, vaatamata tööle, mis on toimunud Euroopa Parlamendis, tuleb nentida, et senini mm, nõukogu ametlikku vastust andnud ei ole. ja kuna nõukogu ametlikku vastust andnud ei ole, siis ei ole võimalik äh, alustada isegi kas või läbirääkimistega. meie omalt poolt oleme alati olnud avatud, valmis pidama mitteametlikku dialoogi selleks, et oleks võimalik äh, leida need punktis, punktid, mille osas me oleme ühel meelel, üksteisele läheneda ja teada saada ka, millised on need seisukohad, millega nõukogu mitte mingil juhul nõus ei ole. samas nõukogu ei ole absoluutselt olnud valmis tulema vastu ja meiega pidama mingeid avatud arutelusid ma tean, et on selliseid liikmesriike, kes tegelikult sooviksid pidada läbirääkimisi ja ma tean ka seda, et on teisi liikmesriike, kes on rangelt igasuguse läbirääkimise vastu ja seetõttu eh, on oluline saada toetust ka liikmesriikide parlamentidelt, eh, seega ka esitan konkreetselt, kallid kolleegid, teile palve, et teie, Saksa parlamendi saadikud, teeksite oma poolt, omalt poolt kõik selleks, et meid toetada. ning igasugune teave, mida te meile saate jagada, on samuti väga teretulnud ja on väga kasulik. tahaksin öelda seda, et parlamendis on toimunud väga äh, tuline arutelu ja ähm, hääletus, äh, kus igaüks pidi revideerima oma uskumusi, aga lõppkokkuvõttes äh, võeti raport äh, suurte, suure häälteenamusega vastu. me oleme, elame praegu raske kriisi ajal aga meetmete rakendamisel tuleb mõelda kindlasti paindlikkuse peale, direktiiv võeti vastu üheksateist aastat tagasi, meie leiame, et, et see on vananenud, see ei vasta tänapäeva vajadustele, perekondade vajadustele, noorte naiste vajadustele tänasel päeval ja seetõttu tuleb saavutada edasiminekuid selleks, et luua parem kaasaegne seadusandlus, mida oleks võimalik paindlikult kohaldada. me arutame ka siin äh, strateegiat Euroopa kaks tuhat kakskümmend ning selleks, et äh, see strateegia, äh, et, et meie ettepanekud ellu rakendada, üheks võimaluseks on lülitada see strateegiasse Euroopa kaks tuhat kakskümmend. sellise lähenemise on pakkunud välja parlament Euroopa Parlamendis suhtutakse suure avatusega sellesse küsimusse, selleks et jõuda kokkuleppele, muutmaks praegu kehtivat seadusandlust ja eelkõige sooviksime saada nõukogult samasugust avatust vastu selleks, et alustada läbirääkimisi, olgu need kas või siis mitteametlikud, kui nõukogu soovib seda teed minna, aga mingit kokkulepet on vaja saavutada selleks, et kutsuda ellu vajalikud seadusandlikud muudatused. ja lõpetuseks ida, isaduspuhkusest. Ehm, selles osas meil ühenduse seadusandlust ei ole. Ehm, meil on ehm, küll õigusakt, mis puudutab emaduspuhkust ja me oleme pöördunud komisjoni poole äh, selleks, et küsida, kas komisjon ei oleks valmis äh, algatama seadusandlust, mis äh, puudutab isaduspuhkust. et oleks hõlmatud ka nii-öelda isade pool. isad ja emad on ju ühe mündi, ühe sama mündi kaks külge. ja seetõttu tuleb toetada jagatud vastutust. lapse eest äh, hoolitsemine ei ole ainult emade ainupädevuses. see ei ole ainuüksi emade kohustus. lisaks sellele tuleb äh, rääkida sellest, et nii emad kui isad saaksid ühitada oma era- ja tööelu. sellised on arengusuunad meie kaasaegses ühiskonnas ja tuleb äh, arvestada sellega, mida inimesed kogevad ja vajavad kaasaegses ühiskonnas. nii palju siis taustast, aga veel kord tere tulemast Euroopa Parlamenti ning soovime teile teie töös kõike kõige paremat. palju tänu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 Äh, ma tahaksin ka teie arvamust kuulda, siin on antud mitmeid äh, erinevaid seisukohti välja, millega ma kõigiga ei saa nõus olla. ja äh, alati tuleb mõelda ka poliitilistele võimalustele, sellele, mis on üldsegi realistlik, mis on keskpikas perspektiivis teostatav me ei ähm, saa kõiki arenguid alati ette näha. poliitilisi arenguid ja otsused äh, kipuvad venima ideaalmaailmas äh, oleks areng meie soovide kohane ja kiire, aga me teame, et päriselt see ju alati nii ei ole. ja mida hiljem me miinimumnormide osas kokku lepime, seda raskem on nende normide paikapanemine meeste ja naiste palgavahe puudutav statistika, millega võitleb äh, tutvuda ka Eurostati leheküljel, kuusteist koma neli protsenti on sooline palgalõhe, sooline keskmine palgalõhe ja selle palgalõhe ulatus ei sõltu tegelikult erinevatest see on äh, keskmine brutopalk, mida on siin aluseks võetud. ja äh, tegelikult olukorrad on äh, erinevad erinevates riikides ja proua Lullingule vastuseks ütleksin ma, et me võiksime äh, vaadata, millised on erinevad võimalused, vaatame, mida näiteks tehakse Ühendkuningriigis. ja meie juures kohtu poole pöördumine on väga kallis, äh, Ühendkuningriigis ei pea selle eest maksma ja ja mida me peaksime siis tegema selleks, et kogu õigusraamistik selles valdkonnas äh, toimiks hästi kõikjal erinevates liikmesriikides, äh, on mitmeid häid tavasid, millest äh, tuleks inspiratsiooni ammutada. Euroopa Komisjon sel aastal tegi ettepaneku parandada kollektiivhabi, hagi esitamise võimalusi. ja see tõesti oleks kasulik. ja kui meil oleks äh, Äh, mingisuguseid äh, lahendusi, mingisuguseid äh, abivahendeid, mille kaudu me saaksime soolise palgalõhe probleemi lahendada ja ilma, et me peaksime ootama veel sadu aastaid ja siis oleks see väga tore. aitäh, nüüd teil on võimalus vastata, austatud Bundestagi liikmed, ning siis anname veel võimaluse parlamendiliikmetele esitada küsimusi. aitäh, teen lühidalt me ei jõua siin ammendavalt vastata kõikidele küsimustele, aga lühidalt, proua Lülling, jah, tõepoolest alati on raske leida need kõige õigemad lahendused. me võime seda teemat lõputult arutada, aga just seetõttu ma leiangi, et kvootide küsimus äh, nõukogudes on oluline teema ja on midagi sellist, mida võib kasutada instrumendina. ja see ei puuduta mitte ähm, niivõrd juhatust, mis tegeleb äh, igapäevase ettevõtte juhtimisega. aga need kehtestatud äh, kvoodid äh, Mm, tagavad selle, õigemini praegused, äh, praegune statistika näitab, et äh, suures osas nõukogudes töötavad ikkagi mehed. ja seetõttu on meie ees suur töö Euroopas ja ka Saksamaal. ning äh, meie põhiseaduses on kirjas, et võrdõiguslikkust tuleb edendada. seega meie puhul on tegemist põhiseadusliku eesmärgiga ja tuleb äh, silmas pidada just neid valdkondi, kus äh, teostatakse võimu ja nõukogu on üks selline koht äh, ja seal naisi vähem, palju me ei näe. seega naistel ei ole samasugust võimu kui meestel. ja seetõttu ma toetangi kvootide süsteemi oma poliitilise kogemuse põhjal võin öelda, et me peame olema ettevaatlikud, aga tuleb kätte hetk või piir, kus tuleb äh, jalg maha panna ja öelda, et nüüd aitab. tegemist on teemaga, mida on põhjalikult juba arutatud Euroopa tasandil, loodetavasti ka Euroopa Parlamendis, meie koduriigis ja, ja ma tõesti loodan, et me suudame need kvoodid kehtestada see on väga vajalik naistele ja kas me suudame siin otsustavalt edasi liikuda, kas me pälvime ka meeste toetuse, eks me seda näe. ja mis puudutab palgalõhet, siis kõik sõltub sellest, kas te võrdlete omavahel võrreldavaid asju. aga tegemist on probleemiga, mis on endiselt lahendamata ja noorte naiste tagasiside põhjal võib öelda, et et nemad peavad palgaläbirääkimisi hoopis teistmoodi kui noored mehed. noored mehed seisavad palju rohkem enda õiguste eest kui noored naised. tegemist käib äh, noorte naistega, kes on hästi haritud, kes on professionaalid ja tihtipeale nad leiavad, et nad äh, nagu peaksid vabandama, et nad kannavad vastutust ka oma perekonna ees ja, ja perekonna nii-öelda kohustusi ei nähta tööna ja mõnikord see takistab neil ametialaselt nõudmast sellist palka, mis oleks tegelikult vääriline nende tööle, arvestades nende haridustaset ja nende koolitust ja, ja arvestades ka seda, et keskmisel naised töötavad rohkem kui, kui mehed, kuna nad kannavad ka vastutust koduste tööde ärategemise eest. nii et loomulikult äh, direktiivid ei, ei tohi olla ülekoormatud, aga nii-öelda põhipunktid peavad olema kirja pandud mm ma, ma siin vastasin proua Lullingile, aga tegelikult ma ütlesin, et ma vastan proua Lullingile, aga tegelikult see puudutas ähm, kõiki sõnavõtjaid. Äh, palju tänu. palju tänu, et äh, annate meile võimaluse osaleda selles arutelus. Äh, jah, ma toetan seda, et nelikümmend aastat on räägitud võrdõiguslikkusest, et töötada välja võrdõiguslikkuse poliitika aga ma ütleksin siinkohal juurde ka seda, et see võrdõiguslikkuse poliitika on edasi liikunud tõesti teosammul, samas kus naiste ja meeste võrdõiguslikkus peaks olema iseenesestmõistetav ja arvestades seda tempot ja seda, kuhu me oleme jõudnud nüüd neljakümne aastaga, siis mina ütleksin küll, et ilma juriidilise toeta me ei jõua mitte kusagile Saksamaal on jõutud kokkuleppele eh, asja majandusliku ja poliitilise poole vahel selleks, et eh, muuta eh, seda võrdõiguslikkust. aga enne seda ei ole nii-öelda suudetud astuda mingit sammu edasi, pigem tagasi. seega meil on vaja eriseadusandlust, direktiive ja kvoote selleks, et tagada võrdse töö eest võrdne palk ja ma ei usu, et me e, peaksime e, igal aastal korraldama demonstratsioone, e, kus räägitakse võrdse töö eest, võrdsest palgast, ma tean, et räägitakse nii-öelda keskmisest palgast, aga reaalsuses on olukord palju keerulisem kui keskmine. see öelda, öeldud, et see vahe on kuusteist kuni seitseteist protsenti, aga tegelikult tõsi võib olla, ehm, tõde võib olla palju kaugemal, tõde võib olla, et see vahe võib-olla on isegi kakskümmend viis protsenti. nii et meie töö eest ei, ei maksta samaväärset palka, eh, kui sama töö eest saaksid mehed. ja senikaua, kui olukord on selline, on meil vaja eh, siduvamaid õigusakte Euroopa tasandil, meil on vaja direktiivi ja kollektiivse hüvitise nõudmise võimalust. üksikisik ise ei pea pöörduma kohtu poole, vaid et tal võiks olla mingisugune võimalus ühineda kollektiivhagiga. et, et üksikisikud ei peaks, naised ei peaks muretsema, et nad kaotavad oma töö, et meil on vaja siduvamat seadusandlust. Eh, aitäh, võtame veel kolm küsimust, kolm parlamendisaadikut ja siis anname uuesti võimaluse Bundestagi liikmetele vastata. proua Simešen. aitäh, juhataja. rääkides kvootidest, tahaksin välja tuua mõned aspektid, mis tihtipeale on jäänud kahe silma vahele. Ehm, naiste kvoodid ei ole va nii vastuolus turumajanduse põhimõtetega, vastupidi, neil vaja selleks, et parandada turumajanduse toimimist. tänasel päeval on suur vastuseis naiste määramisele nõukogudesse, kuna turul on see alati niimoodi olnud. samas meil on erikvoodid meestele ja, ja Poolas, kui me vaada, vaatame nõukogude koosseisu, siis äh, üheksakümmend protsenti äh, nõukogude liikmetes on mehed ja börsifirmade puhul üheksakümmend kaheksa protsenti. kas see, see viitab siis sellele, et mehed on intelligentsemad äh, ja, ja ja rohkem lugupeetavad ja kas naised siis ei olegi, ei ole niimoodi uuringud on näidanud, et kui oleksid kehtestatud nõukogudes kvoodid, siis SKT võiks tõusta viis kuni seitse protsenti, sest naist, naised juhivad ettevõtteid teistmoodi kui mehed. Nad ei ole nii riskialtid ja kui nõukogudes oleksid võrdselt eh, mehed ja naised, siis juhitakse ettevõtteid ratsionaalsemalt ja olukor- ol,, rohkem ratsionaalselt kui olukorras, kus nõukogusse kuuluvad ainult mehed. samas, kui ettevõtete juhatajad määratakse ametisse, siis isegi kui naistel on kõrgema haridustase või nad on usaldusväärsemad, siis kõigele vaatamata määratakse juhatajateks mehed valitaks ja juhatataks mehed. on arvatakse, kui naine määratakse juhiks, siis, siis aktsia väärtus väheneb, langeb aga see tähendab seda, et, et et kui naine määratakse juhatajaks, siis on õige aeg osta ettevõtte aktsiaid ja hiljem eh, kindlasti aktsia väärtus eh, tõuseb, sest eh, ettevõtete juhtimise tulemuslikkus ei erine meeste ja naiste puhul. nii et neid argumente võiks üha ja enam mm, esile tuua ja mitte ära unustada selliseid uuringu tulemusi. aitäh, proua Kleveti, palun Äh, äh, äh, sorry, Claire, sorry. Ich darf kurz darauf hinweisen, dass wir äh, um lubage mul teile meelde tuletada, et kümme minutit enne kella ühteteistkümmet me peame lahkuma, kuna meil on kokku lepitud ka veel üks teine kohtumine. vabandust, ma ei teadnud seda, ma, ma arvasin, et teil on aega kella üheteistkümneni sellisel juhul ähm, proua Kleveti sõna on teil. Äh, aitäh, juhataja, ka äh, mina sooviksin ähm, tervitada kolleege Bundestagist ning kommenteerida kahte teemat, äh, mis on minu jaoks kõige tähtsamad. sooviksin tsiteerida seda, mida ma lugesin kusagilt üks pankadest, mis oli kriisi aluseks, kui selle nimi oleks olnud Lehman Sisters, selle asemel, et see on Lehman Brothers, siis ei oleks meil mingit kriisi tekkinud, sellega ma olen nõus. aga on selliseid arusaamad, et mehed on riskialtimad kui naised ja mis puudutab kvoote, siis äh, proua Redingi soov kehtestada kvoodid pankade ja ettevõtete nõukogudele võiks olla oluliseks äh, eeltingimuseks selleks, et saavutada positiivseid edamine, edasiminekuid naiste jaoks. ja mina tahaksin küll näha seda, et äh, kõikidel, mm, kõikides ametites, kus langetatakse olulisi otsuseid, oleksid ka naised, meil peab olema tasakaal naiste ja meeste vahel ja mis puudutab proua Baueri sõnavõttu, siis siseriikliku tasand ning ta, äh, siseriiklikud tavad ja, ja üksikisikute olukord erinevates liikmesriikides, näiteks minu riigis Rumeenias võib lapsega koju jääda kaheks aastaks. ma ei tea, kas see on hea või halb aga Rumeenia noortele naistele siin alternatiivi ei ole. oma karjääri alguses võivad naised otsustada, et nad jäävad kaheks aastaks koju. selle kohta arvamused lahknevad, aga minu arvates riik peaks rohkem investeerima peredesse. toetama emadust ning äh, pak-, pakkuma võimalusi ka viia lapsed sõime või lasteaeda. mis puudutab eh, emapuhkuse pikkust, siis ma usun, et me peaksime leidma siin ühetaolise lahenduse Euroopa Parlamendis. tekintettel arra, hogy nagyon rövid időnk maradt, rövid kérdést szeretnék föltenni. meil ei ole eriti palju aega, nii et äh, väikene küsimus ainult minu poolt. meie külalistele Äh, kui me mõtleme Saksa ettevõtetest, äh, siis ähm, ungarlased äh, peavad töötama kohutavates tingimustes, Saksa ettevõtted, kes tulid ja sõna otseses mõttes koloniseerisid ära Ungari turu äh,, tõid meile nii naistele kui meestele loodud ettevõtetesse häbiväärsed äh, töötingimused. me oleme sunnitud äh, töötama väga rasketes äh, tingimustes ja äh, kui näiteks, kui naisterahvas läheb oma lapsega arsti juurde, siis äh, selle tulemusena võidakse teda vallandada. ja tõesti, see on murettekitav, äh, mis toimub ja tuleb vaadata, millised on ka nende laste töötingimused, kes, naiste töötingimused, kes töötavad, kes on äh, rännanud Saksamaale, töötavad seal, kes on äh, ülekvalifitseeritud ja sellegipoolest peavad lõpp- ja peavad võib-olla lõpetama oma tee prostituudina Äh, ja samal ajal ettevõtted, äh, kes tulevad loo-, loovad äh, vabrikuid Ungarisse ja sunnivad naisi töötama sõna otseses mõttes orjadena. mida teie sellest arvate, mida te arvate sellest, et kõrgelt haritud naised äh, on sunnitud meie maalt lahkuma ja töötama häbiväärsetes, äh, põlastusväärsetes tingimustes teie riigis. aitäh, ma ei tea, kas teil on aega vastata, ka mul endal on küsimus esitada. Äh, nimelt kriisi mõjude kohta, ma ei tea, kas te nii-öelda olete uurinud, milline on kriisi mõju olnud erinevates liikmesriikides, lisaks sellele, milline on see mõju olnud teie enda riigis? ma tean, et kell on juba nüüd rohkem kui kümme viiskümmend, te peate lahkuma, aga, aga kui teil oleks hetk aega, siis oleks väga kena, kui te leiaksite aega lühidalt vastata. tõepoolest sellised küsimused, mis puudutavad nai-, naiste kaitsmist, Äh, emaduspuhkust, isaduspuhkust, on äh, sellised küsimused, mida äh, Saksa parlament on ikka ja jälle arutanud selleks, et vaadata, mis on ühiskonnas ära tehtud, meie ees on olnud suured sotsiaalsed muutused, naised on tulnud köögist välja ja läinud tööle, mitte nii nagu vanasti ja me oleme väga palju tähelepanu pööranud sellele, et luua päevas lastehoidu, et naised saaksid tööl käia. Ungari kolleegi küsimus näitab seda, et elu- ja töötingimused Euroopas on endiselt veel väga erinevad ja juristina, kui ma kuulen töötingimustest, Ungari naiste töötingimustest ja kuulen küsimust, mis puudutab puudutab töötajate kaitsevaldkonda si Ungaris, siis on minu jaoks väga selge see, et me peame siin seda küsimust arutama, omavahel teavet jagama. see, et, et, et me, me oleme siin ajahädas ja peame lahkuma ma ei öelnud seda mitte sellepärast, et ma ei tahaks küsimustele vastata, aga tõesti, meie aeg siin Brüsselis on väga piiratud. samas on selge, et me peame mõttevahetust jätkama ja eriti tahaksin kutsuda kõiki neid, kes soovivad tulla Berliini meie komisjoni koosolekule, te olete tõesti kõik väga teretulnud, kes asjast on huvitatud ja mul oli väga hea meel, et te olite nii avatud ja, ja, ja valmis meiega mõtteid vahetama ja me peame seda jätkama tulevikus. palju tänu! mul on väga hea meel, et te leidsite võimaluse tulla siia meile külla. ja ma usun, et äh, komisjoni liikmed on huvitatud äh, sellest, et külastada teie parlamenti ning selline mõttevahetus on tõepoolest ääretult oluline, meil tuleb omavahel siin kokku saada ja asju arutada. Te õigustatult ütlesite ka seda, et meil on, me oleme alati ajahädas, öelda on palju, aga tihtipeale aega selleks napib. samas me kindlasti saime mõtteainet selleks, et stimuleerida edasisi kontakte. palju tänu, et leidsite aega täna siia tulla ja head kena päeva teile! Ja, då övergår eh, vi till eh, eh punkten eh, 11 som är eh... ja nüüd päevakorrapunkt eh, number üksteist. sooliste stereotüüpide kaotamine Euroopa Liidus. kahjuks raportöör proua Leotar jäi haigeks. ja ei saa tänases arutelus osaleda. aga ma lubasin tema sõnumi ette lugeda. ja ma olen veendunud, et te suudate oma kommentaarid kirja panna ning äh, oma sõnumi proua Leotaarile edastada. ja nüüd siis loen ette proua Leotaari sõnumi teile. see oli inglise keeles nii et loen seda inglise keeles, muidu oleks väga raske ma tahaksin tänada kõiki kolleege, kes on esitanud nii palju muudatusettepanekuid. suurem osa muudatusettepanekutest äh, äh, liigub ühes suunas, mis tähendab seda, et me saavutame selles küsimuses äh, suure üksmeele naistekomisjonis. teen aga ka kompromissmuudatusettepanekuid, et tekst oleks loetavam. paljud muudatusettepanekud soovivad samu, samu eesmärke ja ma tahaksin vältida korda parandamist. mõningad kompromissettepanekud äh, minu poolt püüavad äh, kolleegide ettepanekuid koondada, äh, kui, kuigi mitte kasutades alati sama sõnastust. variraportööride kohtumine on kavas järgmisel ja, ja järgmisel esmaspäeval kella neljast viieni ruumis üks G üks ja kompromissmuudatusettepanekud saadame laiale enne seda kohtumist ning kohtumise käigus arutleme nende üle. hääletuseni on veel kaks nädalat, nii et loodetavasti õnnestub meil selle aja jooksul koostada hea ja kõikehõlmav raport. ja need olid siis Katika äh, Leotardi äh, sõnad teile ja nagu ma juba ütlesin, siis äh, võite te saata ka ise oma muudatusettepanekud, kuid te võite ka siin sõna võtta ja teie kommentaarid pannakse kirja ja edastatakse proua Leotarile, et äh, ta teaks, mida te teete, mida teil öelda oli. jah, Filišeskova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 te ütlesite, et ähm, et me kõik äh, oleme ühel meelel seoses sooliste stereotüüpidega Euroopas. mina olen variraportöör ja ma pean ütlema, et suurem osa muudatusettepanekuid, mida mina toetan, suurem osa muudatusettepanekuid, äh, neid ma tõesti toetan ja mõningate muudatusettekute puhul on minu toetus äh, iseäranis tugev. siin räägitakse näiteks äh, seksuaalsest vägivallast ja ma arvan, et äh, soolised stereotüübid on lihtsalt üks osa üldisest ebavõrdsusest meeste ja naiste vahel ning äh, samuti sellise ebavõrdsuse üks põhjustajatest. mõningad ühiskonna jõud arvavad, et äh, ühel sool on rohkem õigusi kui teistel. selleks, et selle vastu võidelda, toetan ma neid äh, muudatusettepanekuid, millele ma viitasin. muudatusettepanekud segregatsiooni vastu, tööturu kihistumise äh, vastu. Äh, selline kihistumine, segregatsioon võib tähendada diskrimineerimist. meil peab olema pikaajaline strateegia selleks, et äh, vältida olukordi, kus naiste juurdepääs tööturule on piiratud. me tahaksime ka, et naised osaleksid aktiivselt poliitilises protsessis, liikmesriigid peaksid siin selles küsimuses naisi toetama, nad peaksid äh, aitama naistel poliitilises elus juhi rollide juurde pääseda. ja mul on kahju, et mul ei õnnestunud meie arutelu eelmises osas osaleda kuulasin meie arutelu nii palju, kui sain interneti teel. ja üks naisterahvas ütles, et ta on juba aastaid toetanud proua Lullingit. loomulikult äh, me peame mõistlikult äh, sellele küsimusele lähenema, kuid äh, minu kogemused räägivad oma keelt ja minu vastu korraldati lausa meediakampaania, sellepärast et mina äh, emana jätkasin töötamist äh, ka poliitikuna, nii et äh, ma arvan, et me peame võitlema sooliste stereotüüpide vastu äh, ja äh, rääkima ka kvootidest, minu meelest on suurepärane, et me sellest räägime meil peaks olema üldine arutelu, kus osalevad nii mehed kui naised. sellepärast, et äh, mingisugused, äh, me peame ju oma seadusandlikke ettepanekuid äh, ka praktikasse rakendama proua äh, Reding on tõesti väga kompetentne isik, ta on seadnud meile kõrged eesmärgid ja sellistest teemadest rääkimine on õige, kui naised peavad valima pere ja tööelu vahel, siis sellest tekib äh, nii või teisiti konflikt, äh, sõltumata sellest, milline see valik ka ei oleks. ja sellepärast tuleb muuta ühiskonda nii nagu Bundestagi kolleegid ütlesid, naised peavad otsekui ühiskonna ees vabandust paluma. paljalt sellepärast, et nad tahavad endale ka professionaalset karjääri äh, lisaks perele. see on ebaõiglane ja mina tahan selle vastu võidelda. kuid nii see on. minu poliitiline, poliitiliku äh, karjäär on noh, suurepäraseks tunnistuseks sellest. ja ma tahaksin tänada raportööri ja ma arvan, et teda toetab suurem osa meie komisjoni liikmetest, proua Nikolai. Uh, first of all I want to thanks to miss kõigepealt tahaksin tänada proua Leotari selle raporti eest. katsun teha lühidalt aga kahjuks äh, oleme sunnitud jällegi äh, rääkima stereotüüpidest äh, ja seda käesoleval sajandil. see on meile raske. sellepärast, et oluline on see, kuidas minna öö, ähm, üle mere õpetada meie enda kogemustest lähtuvalt teisi, näiteks Araabia kevades osalenud naisterahvastele, kui meil on endal probleeme. soolised äh, stereotüübid, äh, sooline palgalõhe, äh, nii-öelda klaasist lagi ja nii edasi ja nii edasi, kõik see on seotud sooliste stereotüüpidega, naiste negatiivsete stereotüüpidega me peame kuulma ikka ja jälle avaldusi, et see teema ei ole naiste jaoks, see koht pole naiste jaoks, see amet pole naiste jaoks. me kuuleme igasuguseid avaldusi, mis üritavad naisi peletada eemale sellistest teemavaldkondadest nagu informaatika, matemaatika ja teised reaalvaldkonnad üks asjaolu, millele viidatakse meie raportis, on kooli õppekavad, soolised stereotüübid on ka kooli äh, õppekavades väga selged. ja sellest tekivad ebavõrdsed või jõuvahekorrad meeste ja naiste vahel. meil on üks hea tava äh, meie, minu enda koduriigis, mina olin soolise võrdõiguslikkuse minister ja meie otsustasime rakendada kohustuslikku ähm, soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist äh, õpetajate puhul. ja viimane kommentaar, mis minu meelest on oluline, on meedia. meedia aitab kujundada avalikkuse arvamust ja ka selles valdkonnas äh, põrkume me sageli vastakuti mitmete stereotüüpidega. oluline on see, et ka poisse ja mehi kaasatakse soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamisse. Äh, sellest küll ise üksi ei piisa, kuid äh, oluline on see sellegipoolest. raport on nii-öelda varaseks hoiatuseks selles teemavaldkonnas, aga igal juhul ma leian, et oli väga hea, et ots-, me otsustasime sellise raporti koostada selleks, et avalikkuse teadlikkust tõsta sellest, et meie ühiskonnas ei ole tere, ühiskonnast ei ole stereotüübid kuhugi kadunud. toetame raportööri täielikult tema töös. suur tänu! kas keegi soovib veel sõna? kas komisjonist keegi soovib sõna? paistab, et ei. kui keegi sõna ei soovi, siis äh, ma ütlen teile, et äh, me hääletame kuuendal novembril muudatusettepanekute on esitatud juba ja tõenäoliselt märtsikuus kaks tuhat kolmteist jõuab see raport täiskokku. ja nüüd läheme oma tööga edasi päevakorrapunktiga kaksteist, rändajate integreerimine, selle mõju tööturule ja sotsiaalkindlustuse koordineerimine, selle välispoliitiline mõõde. ja sõna saab proua Šenitšin. suur tänu jälle, esimees lugupeetud daamid ja härrad, teie ees on arvamuse projekt, kuhu olen koondanud äh, rändajate integreerimise kõige olulisemad äh, elemendid. ja käsitlenud olen ka tööturgu ja sotsiaalkindlustussüsteemi äh, kuivõrd arvamuses on tähemärkide arv piiratud, pidin ma ka oma soovitud teksti piirama, olen avatud kõigile teie ettepanekutele ning mul on väga hea meel selle arvamuse kallal töötada. naiste ränne on alati olnud oluline osa rändest kui sellisest üle, üle viiekümne protsendi kõikidest sisserändajatest Euroopas on naised ja naised on, sisserändajatest naised on väga olulised kõikidest piirkondadest igasuguse rände puhul varem olid äh, mehed need, kes äh, paremat elu otsides ringi rändasid, äh, naisi võeti kaasa partnerite, elukaaslastena ja seetõttu jäid nemad sageli tähelepanu alt kõrvale ka õigusloojate tähelepanu alt kõrvale nüüd suurem osa naistest, kes Euroopasse tulevad, tulevad siia majanduslikel põhjustel, selleks, et teha tööd mm, nendes äh, ametivaldkondades, äh, kus äh, on reeglina töötajateks naised, see on vägagi seotud sooliste stereotüüpidega, nagu näiteks toitlustussektor, ähm, koristus teenused äh, ja meelelahutussektor, peamiselt äh, paraku äh, prostitutsioon. ja naised, nai-, naiste töötingimused on sageli üsna viletsad, neil puudub sotsiaalkindlustus, nad peavad töötama, mm, mm, mm, ületunde tegema sisserändajatest naiste puhul äh, me kujutame ette, et nad reeglina sõltuvad ähm, meestest, äh, nad on ohvrid, neid diskrimineeritakse ja ähm, me peaksime andma neile, me peaksime neid toetama, kandma hoolt selle eest, et äh, nad oleksid teadlikud sellest, et neilgi on õigused, ka sotsiaalsed õigused ning neil on õigus mitte diskrimineerimisele naissoost äh, rändajad on äh, väga kirju seltskond. ja sellepärast äh, me peame lähtuma erinevat, me peame koostama erinevaid strateegiaid vastuvõtja riikides, mis toimub, mis on võib-olla toimiv ühe naisterühma jaoks, ei pruugi olla toimiv teiste jaoks. meil on vaja naistele sõltumatut äh, juriidilist staatust, paljud äh, rändajatest naised ei saa tööd teha, sellepärast et äh, õigussüsteem seda ei luba. varjupaigataotlejad näiteks ei saa otsida tööd ja sa sageli on nad seetõttu tööturult eemal pikka aega, aega ja pärast seda on neil palju raskem jälle tööd leida. väga paljud äh, ebaseaduslikud äh, sisserändajad äh, töötavad lapsehoidjatena või koristajatena ja neil puuduvad igasugused õigused. lisaks sellele me peaksime ka tunnustama nende haridust, nende kvalifikatsioone, hoolimata sellest, et meil on mitmesuguseid eeskirju Euroopas, puuduvad meil poliitikad, mis toetaksid sisserändajatest naisi ning aitaksid neil kasutada nende tegelikke oskusi meie tööturul mis tähendab äh, ja see tähendab seda, et naistel ei ole ka tegelikult mingisugust juurdepääsu andmetele, mis puudutavad diplomite tunnistamist, kvalifikatsioonide tunnistamist ja isegi siis, äh, kui nad üritavad seda teha, on see protsess väga aeganõudev ja bürokraatlik. naised äh, loobuvad sellest ja lepivad kvalifitseerimata töö, tööjõule mõeldud mm, halvasti tasustatava tööga mustal turul Äh, neid alahinnatakse alati, nende oskusi alahinnatakse, nad äh, on nii-öelda äh, kaduma läinud aju võimsus meie jaoks ja me peame vaatama üle kvalifikatsioonide süsteemi kolmandates riikides ja kui äh, sisserändajad on tulnud ilma kvalifikatsioonide hariduseta, siis äh, peaks neil olema võimalus haridust omandada, et, et tööturul paremini osaleda. tööturu kohta tuleb teavet jagada, me peame inimesi informeerima mitte ainult äh, töövõimalustest, vaid ka üldiselt tööturgu puudutavast seadustikust, ametitest, asutustest, millest neil võiks kasu olla. Neile on vaja ka nõuandeid selle kohta, kuidas ebaõiglaste ja tagakiusa, ebaõiglaste tagakiusajatest tööandjatega toime tulla ja see on oluline nii tööturu seisukohast kui ka sotsiaalses äh, äh, kontekstis. reeglina omandavad äh, vastuvõtja riigi keele mehed, mitte naised ja kui naised ei tea koha, tunne kohalikku töölt, keelt, siis neil on raske tööd leida, nad ei otsi tööd sellepärast, et nad ei oska keelt. lisaks sellele on nad sageli seotud koduga ja lapse, laste eest hoolitsemisega ja neil ei ole lihtsalt rahaliselt võimalik kuskile keelekursusele minna. siis sotsiaalkindlustussüsteem. meil peaks olema neljast sambast lähtuvam, lähtuv koordineerimine, võrdne kohtlemine, ühtlaselt rakendatav õigusraamistik, õiguste tunnustamine sõltumata päritoluriigist kindlustusmaksete tunnustamine ka vastuvõtja riigis. ma tean, et sotsiaalõigustik kuulub liikmesriikide pädevusse, kuid selline olukord on tinginud vägagi kirju olukorra meil ei ole piisavalt infot selle kohta, kui paljud naised tegelikult ähm, on kaetud sotsiaalkindlustussüsteemiga. suurem osa sisserändajatest äh, ei tea, et äh, tegelikult oleks neil võimalik taotleda mingisuguseid, vähemalt mingisuguseid hüvitisi. meil ei ole kahepoolseid äh, lepinguid sageli kolmandate riikidega, nii et nad ei saa oma pensioniõiguseid ja teisi sotsiaalõigusid üle kanda vastuvõtja riiki. ja kui midagi juhtub, siis äh, ei kaitse neid midagi. bürokraatia on samuti tõsiseks äh, probleemiks. iseäranis sotsiaalkindlustussüsteemidest rääkides nii palju siis minu poolt äh, selle arvamuse kohta, ma tõin siin välja ka mõned äh, tõsisemad, minu jaoks tõsisemad äh, probleemid äh, siis seoses äh, sisserändajatest naistega ja ma arvan, et me suudame tõesti hea arvamuse koostada naiste olukorrast äh, meie tööturul ja sotsiaalkindlustusega seoses. suur tänu, proua Marve. suur tänu raportöörile see, selle põhjaliku sissejuhatuse eest äh, ja sisserändajad äh, Euroopa Liidus äh, me, meid ümbritses tänaseni suur vale. paistab nagu meile jäi mulje, et äh, Euroopasse tulid peamiselt äh, naised, äh, vaesed naised, kolmandatest riikidest tagakiusatud naised. ärge laske ennast petta, uued liikmesriigid, endised kommunistlikud riigid, need rändajad, kes tulevad nendest Ida-Euroopa riikidest, Lääne-Euroopa riikidesse, on samuti silmitsi probleemidega, need tasustatakse halvasti, töökohad on viletsad ja tegemist võib olla lausa eakate inimestega, nad peavad töötama võib-olla prostituutidena. ja ma tahaksin, et me räägiksime otsekohaselt sellest, mis on saanud Ida-Euroopa sisserändajatest rändevood erinevate riikide vahel. Äh, nendest tuleb äh, rääkida ausalt ja me peame püüdma pakkuda lahendusi, me peame inimväärset elu äh, pakkuma nendele inimestele, tagama neile nende õiguste täitmise, sõltumata sellest, kus see inimene parasjagu on, kas oma päritoluriigis või vastuvõturiigis. me peame kandma hoolt selle eest, et inimesed, kes on olnud sunnitud oma kodust lahkuma selleks, et töötada kuskil. Äh, me peame, äh, me peame uurima, millistes tingimustes elavad äh, rändajad ka kommunistlikest riikidest, lääneriikidesse rännanud inimesed, millistes tingimustes nad töötavad ja, ja neile tuleb mustvalgelt selgeks teha, millised on nende õigused. näiteks millised on nende õigused seoses laste sünnitamisega ja me peame tõsiselt hakkama rääkima. ärgem äh, laskem end petta nendel nendest valedest, et äh, ränne tuleb peamiselt äh, kolmandatest riikidest, äh, päritoluriikideks on ka Euroopa Liidu riigid. proua Zaborska. suur tänu, lugupeetud esimees, kõigepealt tahaksin avaldada tunnustust raportöörile tema töö eest ning kohe oma väikese sõnavõtu alguses tahaksin öelda, et põhimõtteliselt olen ma täiesti nõus äh, arvamuse koostaja seisukohtadega. üks väike äh, kommentaar aga minu poolt, me peame eristama naiste vaba liikumist äh, ja töötajate vaba liikumist. Euroopa Liidu ja Euroopa Liidus ja Euroopa Liidust väljastpoolt pärit rändajad peame samuti eristama selles arvamuses räägitakse äh, rändajatest, kes on pärit äh, äh, kolmandatest riikidest. raportöör on öelnud, et sisserändajad, kes on Euroopa Liidu õigustikust kinni pidanud, ehk siis tegemist on täiesti õiguspäraste sisserändajatega. tegemist ei ole mitteseaduslike sisserändajatega. Need naised äh, on väga tähtsal kohal meie majanduses ja liikmesriikide turgudel. ma tahaksin esitada paar muudatusettepanekut, tõenäoliselt muudatusettepanekute tähtajaks ja ähm, raportöör räägib sellest, et naiste õigusi, rändajatest naiste õigusi tuleb muuta nähtavamaks äh, seoses äh, tööhõivepoliitika ja sotsiaalpoliitikaga. ja võib-olla võiks äh, sinna lisada, et tuleks äh, tunnustada ka äh, naiste tööd äh, peres, ähm, määrates nende pensione väga paljud äh, sisserändajatest äh, naised hoolitsevad oma perede eest mõnda aega ja äh, kui see perede eest hoolitsemise aeg läks, läheks ka pensioni arvutamisele arvesse, siis oleks võrdselt koheldud Euroopa naised ja sisserändajatest naised. ja siis veel äh, tahaksin muudatusettepaneku esitada pereelu ja tööelu ühitamise kohta Euroopa naistega, naistega seoses oleme me sellest probleemist palju rääkinud ja igal juhul tahaksime Euro Euroopa teiste naistega võrdset kohtlemist ka rändajatest naistele. Right. suur tänu! kõigepealt tahaksin avaldada tunnustust komisjonile selle tähtsa sammu eest, ehk hoolimata sellest, et see samm on kõikuvatel jalgadel ja Euroopa sotsiaalkindluse välisdimensioon on väga tähtis Euroopas kahjuks on kahte sorti rännet, siseränne, inimesed, kes tulevad vaesematest riikidest, Ida-Euroopa riikidest peamiselt ähm, need naised on Euroopa Liidu kodanikud, kuid neil ei ole päris samad õigused kui kõigil teistel. ja võib-olla me peaksime töötama ühise lähenemise suunas. me peaksime avaldama survet liikmesriikidele, et naisi koheldakse õig-, võrdselt äh, ükskõik kust Euroopa Liidust nad pärit ei oleks ja siis äh, teine äh, rändetüüp on kolmandatest riikidest. ja võib-olla me peaksime ka äh, leidma lahendusi musta turu probleemi äh, vastu võitlemiseks. Ähm, organiseeritud kuritegevuse äh, ohvriks satuvad naised sageli, prostitutsioon, inimkaubandust ja nii edasi. teine valdkond, mis väärib tähelepanu, on, äh, on kodus töötamine. olen nõus proua Zaborskaga, peame sellele probleemile samuti lahenduse leidma, sellepärast et naised on äh, kõige haavatavamad ja satuvad pensionisüsteemis sageli vaeslapse rolli. ja yeah kui me aktiivselt midagi ette ei võta, et seda olukorda parandada, muutub olukord päris ohtlikuks. kvalifikatsioonide tunnustamine on samuti tähtis küsimus sise, äh, Euroopa Liidu siseselt rändavad inimesed, naisterahvad, kolmandatest riikidest pärit rändajad, naisterahvad on äh, sageli väga haritud, neil on äh, head kvalifikatsioonid, aga nad peavad töötama töökohtadel, kus neid kvalifikatsioone üldse ära ei kasutata, millest on äärmiselt kahju nii naiste kui meie jaoks. võib-olla me peaksime läbi viima teavituskampaaniaid ja Äh, et neid informeerida nende õigustest, äh, viima läbi koolitusi ja äh, diskrimineerimise vastase võitluse teemadel. ja lõpetuseks Noh, see arvamus on meie komisjoni jaoks väga oluline, äh, meie saame teha hea, äh, me saame tõesti omalt poolt palju ära teha selles valdkonnas ja võib-olla võiksime korraldada ka avaliku kuulamise selleks, et analüüsida olukorda liikmesriikides. Äh, rääkida ka siserändest ning juhtumitest, kus liikmesriigid ei pea eeskirjadest, kokkulepitud eeskirjadest kinni kuid igal juhul tehtud töö on hea ja tegemist on tähtsa arvamusega. ja äh, praegusel kujul igal juhul oleme valmis kahel käel toetama teie arvamust. ja see on tõesti väga tähtis arvamus meie komisjoni jaoks suur tänu ja komisjon, palun. Mrs Altaro. proua Altaro, palun. Thank you very much. Uh, so I'm Giulia Maducci. I work in DG Home Affairs in the unit uh.... minu nimi on Giulia Maducci, ma töötan uh, siseasjade peadirektoraadis ja tegelen just nimelt rändeküsimustega uh, ja räägiksin täpsemalt, mida me teeme kolmandate riikide kodanike integreerimise soodustamiseks ja siis räägiksin pisut ka soolise võrdõiguslikkuse aspektist. suur tänu, et andsite mulle võimaluse rääkida siin integratsioonist, tegemist on teemaga, millest nõukogus palju räägitakse, räägitakse sellest palju ka liikmesriikidega, kuid Euroopa Parlamendis jääb see tähelepanu alt sageli korra, kõrvale. nii et ootame pikisilmi teie raportit kolmandate riikide äh, kodanike äh, integreerimine kuulub liikmesriikide pädevusse äh, ja integreerimine leiab aset peamiselt piirkondlikul ja kohalikul tasandil. selline lõimimine on seotud Euroopa tasandil määratletud poliitiliste suundadega, sealhulgas ka võrdse kohtlemise direktiive ja õiguspärase sisserände direktiiv ühise loa, ühtse loa äh, põhimõte tõi kõigile ühtsed reeglid Euroopa Liidus. Euroopa Liit võib toetada liikmesriike äh, oma lõimimispoliitikate väljatöötamises, aidata kaasa sotsiaalse ühtekuuluvuse äh, soodustamisele ning aidata ka sisserändajatel majanduskasvu hoogustamisele kaasa aidata. Lissaboni lepingu artikkel seitsekümmend üheksa äh, lõige neli äh, räägib ühtlustamisest ja toet-, liikmesriikide toetamisest äh, nende meetmete puhul, mille nõukogu ja Euroopa Parlament on vastu võtnud ja lõimimise puhul oleks, on vaja süsteemi järelevalveks, heade tavade vahetamiseks, võrdlusaluste loomiseks tuleb luua ka stiimulid läbi Euroopa finantsvahendite selles kontekstis eelmisel aastal komisjon esitas Euroopa, ettepaneku Euroopa äh, lõimimise tegevuskava kohta on välja toodud, selles on välja toodud meie peamised ülesanded, äh, sisserändajate äh, ülesanne täielikult osaleda kodanikuühiskonna töös, neil peab olema juurdepääs haridusele, tööle ja ka omandile meil on ka oma soovitused, liikmesriigid peavad tagama äh, keelte, keelekursuste pakkumise lähtuvalt liikmesriik, lähtuvalt sisserändajate erivajadustest seoses õppega, peab olema, peavad olema ka näiteks paindlikud õppeajad. Äh, samuti tuleb äh, võtta meetmeid selleks, et kvalifikatsioone tunnustada, aktiivne tööturupoliitika peaks aitama kaasa sisserändajate paremale osalemisele tööturul. naistel oleks vaja ta-, noh, to-, naistel oleks vaja ta to-, toetada suurema sõltumatuse saavutamist, õigustest teadlikkust, vastuvõtja ja riik peab kandma hoolt sisserändajate austamise, nende kultuuri ja kommete austamise eest ähm, ja peab informeerima neid äh, nende õigustest. samuti samal ajal rändajad peavad austama vastuvõtja ühiskonna väärtusi, eeskirju ja kultuuri. ja äh, lõimimise puhul on oluline diskrimineerimise vastane võitlus ja innustatakse rändajaid Euroopa Liidu põhiväärtustega tutvuma. Euroopa äh, lõimimise tegevuskava viiakse ellu kohalikul tasandil, lõimimine kas õnnestub või kukub läbi just nimelt kohalikul tasandil ja seepärast peaksime lahkuma, lähtuma alt üles lähenemisest tegevuskavas pannakse rõhku ka sellele, Äh, kuidas lõimimisprotsessi kaasata päritoluriiki. ja äh, on erinevaid elemente, äh, kus seda sidet tuleks rõhutada. Euroopa Liit loob raamistiku ka järelevalveks, võrdlusaluste loomiseks, meil on ühiste näitajate süsteem lõimimispoliitika hindamiseks Nende näitajate eesmärk oleks parandada andmete võrreldavust Euroopa Liidus selleks, et integratsiooni tulemusi hinnata. me oleme tuvastanud neli olulist valdkonda koostöös liikmesriigiga tööhõive, haridus, sotsiaalne kaasamine ja aktiivne äh, kodanikuelu. aga hoolimata meie pingutustest näitab statistika, et rändajate olukord äh, tööhõive, hariduse, sotsiaalse kaasamise osas on siiski kehvem äh, kui põlisrahva oma. tööpuudus on kümme protsenti kõrgem kui kohaliku elanikkonna oma ja sellega kaasneb tõsine vaesuse risk. rändajatest töötajad, iseäranis naised, töötavad sageli äh, ajutise töö, äh, ajutiste töölepinguga sageli ähm, äh, halva, viletsatel töökohtadel, hoolimata sellest, et nad töötavad täiskohaga, võib-olla nende palk kehv. me peaksime lähtuma eeskujudest, mida liikmesriigid saaksid, millest liikmesriigid saaksid inspiratsiooni ammutada. meie teeme, koostame selliseid eeskujusid, mudeleid kolmes valdkonnas, keelekursused, aktiiva töö, tööturu osalemise parandamine ja ühiskonnaelus osalemise parandamine komisjon Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee korraldab Euroopa lõimimisfoorumit kaks korda aastas, järgmine kohtumine leiab aset järgmisel nädalal, kuueteistkümnendal ja seitsmeteistkümnendal oktoobril ja seal räägime me rändajate äh, panusest Euroopa majanduskasvu hoogustamisse. oluline on ka Euroopa rändefond äh, sada kakskümmend viis miljonit äh, järgnevateks aastateks, kaheksakümmend protsenti eelarvest kulutakse liikmesriikide tasandil, ülejäänu Euroopa tasandil ja meil on juba mitu projekti ühenduse tegevuseks. komisjon on teinud ettepaneku üks osa äh, varjupaiga äh, fondist mitmeaastases raamprogrammis suunata kohaliku tasandi toetamiseks integratsiooni edendamisele tahaksin ka mainida, et äh, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta Tafne tööprogrammis äh, on eraldi välja toodud äh, haavatavad naised kahel juhul toetus vägivalla ohvritele, komisjon äh, rahastab rahasid äh, selleks, et pakkuda toetusteenuseid äh, naistele, sealhulgas ja lastele ja sealhulgas ka sisserändajatest naistele, siis vägivald naiste vastu on samuti üks prioriteet, komisjon ähm, soovib töötada välja uusi materjale ja tegevusi selleks, et naistevastast vägivalda ära hoida Äh, ohvriõiguste direktiiv, mis võeti vastu kahe tuhande kümnendal aastal, vajab samuti mainimist, samuti inimkaubanduse vastase võitluse direktiiv kahe tuhande üheteistkümnendast aastast ja samuti Euroopa strateegia kahe tuhande teist, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juunist inimkaubanduse vastaseks võitluseks. Need on konkreetsed praktilised meetmed, mis tuleb järgneva viie aasta jooksul ellu viia. lõpetuseks ütleksin teile et, et viisteist protsenti töötajatest, kes hoolitsevad Euroopa Liigus äh, vanemate inimeste eest, on äh, rändajad, sageli naised, poissoost rändajad, sageli nad töötavad äh, väga pikki, teevad väga pikki tööpäevi äh, ja neid tasustatakse viletsalt. Äh, see ei ole nende esimene töökoha valik, aga, aga see annab neile võimaluse kiiresti raha teenida selleks, et siis osa sellest rahast koju saata. sageli tegemist on ajutiste nais, ajutiste nais rändajatega, kes tahavad hiljem koju tagasi pöörduda. sageli need naised on kõige vähem kaitstud, pensioniõigust ei, ei saa sageli üle kanda ja kui nad on oma töö Euroopa Liidus lõpetanud ja pöörduvad tagasi, siis äh, pere sunnib äh, neid uuesti äh, kodust lahkuma, Euroopa Liidus ei ole neil mingisugust kaitset ja võimalus saada pensionit vähemalt kodus aitaks äh, neid äh, nende vanaduspõlves ka kaitsta. Final... aitäh ja nüüd on, on äh, lõpetuseks sõna raportöörile proua Senšinile, kui ta seda soovib. jah, suur aitäh kõikide kommentaaride eest. ootan ka teie muudatusettepanekuid ja mul on väga hea meel kuulda, et äh, me oleme ühel meelel, jah, me kõik tahame, et see probleem saaks lahendatud, aitäh. aitäh, äh, annan teile nüüd ka ajakava. muudatuste esitamise tähtaeg on viieteistkümnes oktoober kell viis pärastlõunal. ja komisjon hääletab seda kuuendal novembril ja IMCA komisjon seitsmendal ja täiskogu osas ei ole veel otsust tehtud. sellega oleme me jõudnud päevakorrapunktini kolmteist, koordinaatorite koosolek, see leiab aset pärastlõunal, seega saame jätkata viimase punktiga päevakorras, mis on järgmine koosolek, mis leiab aset viiendal novembril kella kolmest kella poole seitsmeni ja kuuendal novembril kella üheksast poole üheni ja tere tulemast siis tagasi. koosolek on lõppenud.